esimeeste konverentsile edastada. Sahharovi auhind on mõttevabaduse auhind. tegemist on auhinnaga, mis antakse kas üksikisikutele või organisatsioonidele, mis julgelt ja vapralt on võidelnud avalikult inimõiguste, demokraatia, mõttevabaduse, arvamusevabaduse eest ja tihti on need inimesed ja organisatsioonid väga palju riskinud, riskinud ka oma eluga võitluses demokraatia inimõiguste eest. sellel auhinnal on päris kõrge maine ja praeguseks on tegemist ühe kõige rohkem tuntud auhinnaga, mida antakse välja inimõiguste eest võitlemise eest väga erilistele isikutele, kes siis võitlevad äh, Eh, sallimatuse eh, vastu. ja suurepäraseks näiteks eh, nende laureaatide kohta on ka tegelikult selle auhinna nimeandja härra Sahharov, Andrei Sahharov, kes maksis väga rasket ränka hinda oma võitluse eest. tegemist oli Nõukogude Liidu teadlasega, kes ei olnud nõus leppimas äh, Nõukogude Liidus valitsenud olukorraga ja hakkas võitlema mõttevabaduse eest, näitas üles erakorralist julgust ja nagu ma ütlesin, maksis selle eest ka väga ränka hinda. ma usun, et meil on terve rida kandidaate ka selleks aastaks esitatud äh, ja meil tuleb nüüd põhjendused ära kuulata, miks just need inimesed tahaksin teile meenutada, et kahe tuhande kaheksandal aastal, kui me tähistasime Saharovi auhinna kahekümnendat aastapäeva, parlamendi president Pöttering tööt-, kuulutas välja Saharovi auhinna võrgustiku, mis peaks olema siis Saharovi auhinna laureaatidele platvormiks, kus nad saavad teha koostööd ja ka solidaarsust üksteise vastu üles näidata. Mm, meil tuleks nüüd mõelda selle peale, kuidas seda Sahharovi auhinna võrgustikku veelgi prestiižsemaks ja jätku suutlikumaks muuta, selleks et meil oleks võimalik veelgi paremini võidelda meie eesmärgi eest, mõttevabaduse eest. kümnendal oktoobril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal poole viiest poole kuueni pärastlõunal on meil kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolm Sahharovi auhinna laureaati siin kohal ja meil toimub välisasjade, väliskomisjoni, inimõiguste allkomisjoni ja Mašregi riikide delegatsiooni ja Makrebi riikide tegler-, delegatsiooniga koostöös koosolek. ma nüüd ei näe siin nimekirjas Arengukomisjoni, ma ei tea miks, aga äkki peaks küsima, kas see on tehtud kogemata. otse loomulikult on ka Arengukomisjoni kandi-, kolleegid äh, südamlikult kutsutud äh, sellele kohtumisele kümnendal oktoobril. nüüd aga annaksin juhtimise üle proua Strihlerile, palun. Euh, kolleegid, härra Brock, äh, kallid sõbrad, tere päevast! enne kui ma esitlen kandidaate, tahaksin teile meenutada, kuidas meie menetlus, eelne tegevus käib kaheteistkümnes september oli kandidaatide esitamise tähtaeg ning äh, selleks hetkeks oli õigusasjade komisjoni sekretäriaat saanud viis ähm, kandidaati sotsialistide poolt, äh, roheliste poolt, Rahvapartei poolt ja samuti Jose Ignacio Salafranca äh, ja teised kolleegid. enne kui ma annan sõna kui hakatakse oma nii-öelda kibukesi esitama, eh, ei tohi rääkida üle viie minuti kandidaadi kohta, isegi kui tegu on eh, gruppidega, kandidaadi grupiga. et eh, aeg, aeg on väga täpselt välja arvestatud ja eriti võttes arvesse, et paljud kolleegid soovivad sõna võtta. samuti on võimalik kasutada äh, Eh, videot või PowerPointi eh, vii, aga endiselt mm, kõneaega viis minutit. Eh, on palutud ka võimalust video esitamiseks Joseph Francisi juhtumi esitamiseks. ning äh, <clears throat> annan sõna kolleegidele, kes äh, saaksid nüüd tutvustada kandidaate, seda, mida nad on teinud sõnavabaduse, mõttevabaduse nimel. nii et ma annan kõigepealt sõna äh, kolleeg Sarjus äh, Volskile, kes esitleb meile Ales Bialitski, Bialatski kandidatuuri, ta on nagu meelsusvangiga Valgevenest. suur tänu teile. tegu on rahva, erinevate rahvasaadikute poolt esitatud kandidaatiga, ta esindab väärtuseid, mis äh, on kallid kõigile, kes äh, on demokraadid, sõltumata nende poliitilisest kuuluvusest. tegu on Valgevene kandidaadiga, Valgevenemaa on meie, meie naaber, Euroopa Liidu naaber, kus valitseb diktatüür, diktatuur, diktatuur seal ähm, hiljuti toimusid nii-öelda parlamendivalimised. seni ähm, äh, ei ole me eriti palju saanud ära teha Valgevenemaa nimel, nüüd aga saame midagi teha, me näitame valgevenelastele, et me ei unusta nende võitlust ja äh, nende lähedust äh, Euroopa Liidu ja universaalsete humanitaarväärtustega. täna on muide alles Vjolatski sünnipäev, selle sünnipäeva veab ta vanglas ta on Lukašenka režiimi kõige pikaajalisem vang ning äärmiselt sümboolne, emblemaatiline eh, tegelane vabadusvõitlejate seas Valgevenemaal. ta, see kandidaat eh, on Sahharovi eh, mõtetele, tegevusele väga lähedane. ta äh, näitab üles järjekindlust teiste õiguste eest võitlemisel, ta ei mõtle selle peale, mis hinda ta peab ise selle eest maksma, isegi kui see peaks maksma minema tema elu. me peame teda kaitsma ning eh, me peame teda aitama, omistades talle selle auhinna, sest eh, me teame, et ta jätkab oma võitlust. mõned ütlevad, et valgevenelased on juba kaks korda eh, saanud selle auhinna, mina geograafilisi kvoote ei toeta, tahaksin siiski selgituseks öelda, et kui te vaatate eh, statistikat, eh, Kuuba ja Kosovo on saanud eh, kolm auhinna, kaks on saanud Süüria ja Valgevene ning kolmekümne, seda siis kolmekümne ja kolmekümne kolmel korral on tegelikult Euroopasse läinud ainult see kahekümne kolmest korrast üheksal on läinud, äh, läinud Saharovi auhind äh, Euroopa mandrile. loodetavasti härra Bialatski võib loota teie toetusele äh, üheksandal oktoobril. Merci beaucoup, je vais pas-. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Predale, kes sooviks tutvustada põhjusi, miks esitati seda topelt kandidatuuri esitama? ei, te ei soovi? Euh, ma ei soovi sõna. ma sooviksin esitada kahe iraanlase kandidatuuri. vist on kuskil eksitus tekkinud. siin on väike tehniline probleem Bon, apparemment j'ai pas la bonne feuille. mul ei ole õiget lehte käes. annan nüüd sõna härra Tšanokile, kes esitab meile eh, kes esitavad Joseph Francis'e kandidatuuri Pakistanist ning ta kasutab selleks PowerPointi härra Tšanok, härra Vandelen, palun ärge eh, pär-, palun ärge rääkige kauem kui viis minutit, palun. Madam President, many thanks. lugupeetud eh, juhataja, meie kandidaadiks Sahharovi auhinnale on Joseph Francis, kes on pärit Pakistanist. ma olen veendunud, siin kojas on kõik kuulnud sellest, eh, milline on pühaduse teotust puudutav karistusseadustik Pakistanis. me oleme vastu võtnud juba resolutsioone mitmete aastate jooksul meie kojas. tegemist on õigussätetega, Äh, mis lähtuvad šariaadist äh, ja karistusseadustikus on äh, Koraani teotamine või prohvet Muhamedi solvamine karistatav eluaegse vanglakaristuse või koguni surmanuhtlusega. ja seda on küll peatatud, kuid igal juhul on sellise lintšimise abil inimesed pidanud hu eluga hüvasti jätma. ja Nendest seadustest on saanud hirmu abivahendid, neid kasutatakse kurjasti ära äh, nende poolt, kes tahavad äh, usuviha õhutada erinevate äh, kogukondade vahel, näiteks Rimša juhtum, kellest, millest te olete kuulnud, kes olevat Koraani põletanud ja teotanud, nüüd on ta õnneks vanglast lunaraha vastu vabastatud, kuid tema on ainult üks näide sellest, kes on pidanud nende kurikuulsate seaduste tõttu kannatama. pühaduse teotust puudutavad äh, õigussätted tekitavad äh, ebakindlust, äh, süvendavad vaesust ja meil on olnud erinevaid resolutsioone, vähemusminister kristlane, kes pidi eluga hüvasti jätma pärast seda sead-, selle seaduse kar-, karistamist, see on ka näide sellest, äh, kui äh, kiireloomuline see küsimus on. Joseph Francis on üks mõõdukuse eestkõnelejaid Pakistanis, üks neist, kes avatult kritiseerib pühaduse teotust puudustavat äh, seadustikku mul ei ole statistikat, kuid ma ei mäleta, et oleks olnud viimastel aastatel Lõuna-Aasiast pärit kandidaate ja me peame ka selle maailma osa sündmustel silma peal hoidma. see on väga oluline, iseäranis oluline on Pakistani olukord, kus on oluline, et demo-, et demokraatia ja väärtused oleksid Euroopa tasandil, kuid selles valdkonnas olukord on siiski hoopis teistsugune kui Pakistani püüdlused ja äh, Joosep Francis on äh, võidelnud oma äh, riigis vabaduse eest. suur tänu! mul on väga hea meel, et Joseph Francisi nimi on siin kandidaatide nimekirjas ja tal on võimalus võita Sah-, Sahharovi auhind ja üheksakümne teisel aastal äh, lõi Joseph Francis õigusabikeskuse, millega äh, nad on püüdnud, mille abil ta on püüdnud toetada pühaduse teaduse vastaste õiguse aktide all kannatanud ohvreid, pakkuda neile äh, õigusabi proua Bibi üks ohvritest, nagu näete. Äh, näete siin pildil teda koos äh, oma äh, poja ja mehega õigusabikeskus CLAS on pakkunud neile varjupaika, toetanud neid toidu ja rahaliste vahenditega, siin näete pressikonverentsi, mis on pühendatud Pakistani pühaduse teotuse õigustikule ja sellel viimasel pildil näete Joseph Francist ennast, kes külastas selle aasta alguses ka Euroopa Parlamenti, et kirjeldada meile Pakistani pühaduse teotusega seotud äh, seadustikku äh, ja mul on väga hea meel, et äh, tema nimi, tema on siin kandidaadina üles seatud. Euroopa Parlament on pühaduseteaduse sätete kohta võtnud vastu mitmeid resolutsioone ja Joseph Francis'e kandidatuuri toetades rõhutame, kui oluline on sõna- ja mõttevabadus ja tunnustame Joseph Francis selle eest, et ta on oma elu seadnud ohtu selle õilsa eesmärgi nimel võitlemiseks. suur tänu! Merci beaucoup! suur tänu! Läheme nüüd edasi ja sõna saab äh, kolleeg Santiago Pantisas ja äh, tutvustab meile ka Rwanda äh, inimõigustest võitlejate äh, kandidatuuri Viktorina Pirumbusa, Teokratias Mushahidi Bernard Takanga. härra Fissas, teil on viieks minutiks sõna, palun. suur tänu teile, tere päevast kõigile, kallid kolleegid. ma esitan lühikese sissejuhatuse kolme Rwanda opositsiooniliikme eh, kohta, nemad on siis eh, Victor Ingabire, Deogracias eh, Mushaidi ja Bernard Nkang. Nad on teinud väga palju vägivallavastases võitluses, nad on üritanud lepitust äh, protsessi käivitada. ma ei hakka sellest väga pikalt rääkima, seda kandidatuuri toetavad väga paljud fraktsioonid fra,, paljude fraktsioonide esindajad nende seas, sotsialistid, ähm, samuti äh, konservatiivid ja vasakpoolsed. Sahharovi auhind on äh, äh, jõudnud Kuubasse, samuti samuti ka eh, Venemaale ja Valgevenemaale, kuid mitte Ruandasse. nagu te teate, on see riik väga lõhestunud, see val-, valitseb eh, hõimudevaheline konflikt, eriti hutude ja tutside vahel. meie kolm kandidaati võitlevad juba aastaid selle eest, et olukord riigis muutuks. sellega seoses on eh, paljud nendes, on nad äh, Eh, on nad vahist, on neid vahistatud, nad on olnud vanglas, kus eh, neid on eh, ka piinatud ja väärkoheldud. proua Inga Viire elas Hollandis, elas, tal oli seal perekond, tal oli edukas juristikarjäär, kuid ta läks siiski tagasi oma kodumaale, kus ta üritas siis taaskäivitada dialoogi hutude, tutside ja tuuade vahel, leides, et see on ainukene võimalus et olukord Rwandas muutuks. poolteist aastat tagasi ta vangistati, ta ei ole saanud kontakti oma abikaasa ja kolme lapsega. kõik neli kandidaati, kandidatuuri kahtlemata väga väärikad, kuid ma arvan, et kui me anname äh, auhinna Rwanda esindajatele, on see suurepärane võimalus meenutada, äh, kui raskes olukorras äh, on see riik ja kui, kui palju on ära teinud need äh, kolm kandidaati. suur tänu teile. tõepoolest, nagu seda ütles minu kolleeg Santiago Fissas, me toetame seda kandidatuuri ka Rosa Estaras, Maria Muniz, Anna Miranda ja ka kolmkümmend seitseteist kandidaati toetab seda kandidatuuri. see on äh, suurepärane, see oleks suurepärane signaal neile Ruandas, kes soovivad lepitust saavutada, et e, see vägivald, mis on seni Ruanda ajalugu iseloomustanud, e, jääks selja taha. tegu on kolme inimesega, kes on väga palju teinud lepituse nimel, nende e, elulugu, nende karjäär on olnud väga erinevad. üks nende seas on Tutsi kes mõistis kunagi hukka hutude vastase vägivalla ning äh, nad on suurepärane näide sellest, kuhu lepitusprotsess võib viia. meie meelest on väga, oleks väga hea ka, kui Euroopa Liidul oleks äh, võimalus teha kõik selleks diplomaatilisel tasandil, et need kolm isikut vabastataks, ma arvan, et Sahharovi, Sahharovi auhind äh, on Eh, nad on, need kolm inimest on selle tõesti ära teeninud, sest eh, nad on sümbol sellest, mida võib tähendada Rwanda, kus on jõutud leppimiseni. nii et eh, see kandidatuur väärib toetust ja samuti oleks tegu väga olulise sõnumiga Aafrikale, et selliseid genotsiide seal enam kunagi ei toimuks. nii et ma arvan, et need kolm inimest, proua Ingaviire äramusveidi ja härra Ganda on selle äh, auhinna väärilised kandidaadid. Merci beaucoup! suur tänu! nüüd saab sõna kolleeg Werner Schulz Roheliste fraktsioonist, kes äh, tutvustab meile Bussi Raieti kandidatuuri. Nadežda Dolokohnikova, seda on tõesti raske hääldada, ja Katariina Sanust Tševitš ja Mariana Aljohina on siis Pussy Rioti meie järgmised kandidaadid. nimed hääldasite täiesti õigesti välja, proua esinaine. ma olen täiesti teadlik sellest, et ülejäänud kandidaadid on ka väärinud ära selle auhinna, aga tahaksin sellegipoolest meie kandidaati Pussy Riotit esitleda ma arvan, et venelastele ei ole vaja selgitada, mida tähendab Sahharovi auhind, sellepärast et sellel auhinnal on väga kõrge moraalne väärtus. minul oli au õppida tundma Andrei Sahharovi ja ka tema abikaasat Jelena Bonnerit, kes kahjuks on ka lahkunud meie hulgast, aga ma olen veendunud, et neil oleks väga hea meel, kui see punkansambel saaks äh, selle Sahharovi auhinna, mis võitleb äh, arvamuse ja mõttevabaduse eest. Nemad on ka öelnud, et äh, sõnadel on võimalik poliitilisest betoonist läbi murda ja ja niimoodi ka nõiaringist välja tulla. Need noored äh, naised võitlevad autokraatliku süsteemi vastu, nad on väga selgelt välja toonud, et tegemist on sügavalt patriarhaalse äh, režiimiga, kus valitseb poliitiline ja juriidiline suva. eelmise aasta septembris loodi see ansambel reaktsioonina sellele küünilisele võimuvahetusele Putini ja Medvedjevi vahel Venemaal ja nad tahtsid ka viidata ohule selle kohta, et diktaatorlus jõuab Venemaale tagasi. Nad äh, Äh, Araabia kevade puhul pidid samamoodi välja tooma selle, et naised on need, kes arengus kaotavad, jah, äh, tegemist on nii-öelda naiste ülestõusuga, kui selle ansambli äh, nime äh, tõlkida ja samal ajal Putin on öelnud, et talle ei meeldi selline lähenemine. samal ajal ta on aga öelnud, et need valged solidaarsus lehvik-, tüdrukud, et neid võiks nimetada ka kondoomideks ja peale selle soovis tema ju ka äh, Saakašvilit äh, munepidi üles puua, nii et äh, selles suhtes mulle tundub, et on viimane aeg rahvusvaheline tähelepanu viia sellele riigile, mis on väga kaugele arenenud äh, meie lääne õigusriigi põhimõtetest. selle ansambli kunst on tegelikult ka sümboolse tähendusega, ma tahan teile natukene selgitada seda. tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal seisid kaks noort naisterahvast Punasel väljakul ja demonstreerisid punavägede Prahasse sisse marssinud reisimisest, neil olid talveriided augustikuus selles selleks, et ka küüditamistele ja Siberi laagritele viidata. selle aasta Äh, talvel äh, seisid noored naised suveriietes punasel väljakul ja demonstreerisid äh, Putini vastu, nad ütlesid, et me ei lase ennast maha suruda. nii et tegelikult on nüüdseks hetkeks ülestõus jõudnud tõesti ühiskonna keskele. tegemist on kunstivormiga, mis Nõukogude Liidu lõpupäevadel väga palju irooniaga tõi välja need probleemid, mis ühiskonnas on. punkt palvetes ei ole mitte mingit jumala teotamist, religioosset viha, aga mitte otse vastupidi. Nad paluvad äh, e, äh, Jumala ema Mariat võidelda õigluse eest äh, kurjuse vastu, mida levitab Putin ja mitte midagi teist ei ole venelased ka teinud, kui nad soovisid Ivan Julmast lahti saada või kui ka bolševistidest lahti saada, siis pöördusid ka venelased Jumala poole. ja peale selle tuleb siit välja ka see, kui minevik, mida ei ole läbi arutatud, millest ei ole üle saadud. Venemaal valitseb ortodoksne kirik ja ta ütleb, et ta soovib ortodoksi kirikut kaitsta, kuid samal ajal vaikib ta maha selle, et Stalini võimu ajal need kirikud lasti õhku, et kuuekümnendast üheksakümnendate aastateni oli kirikus Moskva ujula ja Ljubljankast väga kaugel KGB ohvitserid käisid ujumas äh, ja neil ei olnud mitte mingit probleemi sellega, et nad läksid ujuma kirikusse, nii et need naised on tõesti väga selgelt välja toonud, kuidas Kreml, kirik, patriarh Kirill Esimene ja Putin Kolmas äh, on omavahel seotud, nad võitlevad nende sidu, nende seose vastu, sellepärast et nad ei soovi, et Venemaast saaks äh, teine Iraan, kus on ortodoksne ühiskond, sellepärast sellepärast et Venemaa on praegusel hetkel teel sinnapoole. ma tahan veel ühte asja välja tuua, ühte eelarvamust, mida paljud siin esindavad. paljud kolleegid ütlevad jah, et see karistus ei ole õige ja et äh, meil oleks tegemist kõigest mingi väärteoga ja sellist rasket karistust ei järgneks, kuid meil ajal ei toimuks mitte midagi Lääne-Euroopas, meil ei pea mingi punkansambel minema kirikusse ja seal sõima, nõudma riigijuhtide vahetamist, meil on õiguslikud protesteerimisvormid, meil on parlamentaarsed uurimiskomisjonid, praegu on tegemist tüüpilise totalitaarse režiimiga, kus piiride ületamine on tähtis selleks, et tuua tähelepanu probleemidele suur tänu! ja nüüd lõpuks jõuame siis äh, kolleeg Predani, äh, Veronique de Kaiser, äh, Mariette Chat, Helen Flotre ja siin on kaks Iraani kandidaati, proua Nasrin Sudute ja härra Jafar Panahi. ja ärge siis ületage oma viieminutilist kõneaega nende kahe tutvustamiseks. palun suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt äh, kõik äh, viis kandidaati on äh, väga head kandidaadid, väga raske on seda valikut langetada ja ja nagu eelmistel aastatel peaksime püüdlema kompromissi poole kuna meid äh, on palju, siis äh, meie tutvustame, mina teen väikse üldise tutvustuse äh, riigist ja mu kolleegid tutvustavad kandidaate täpsemalt. tegemist on rahvusvahelise tähelepanu keskmes oleva riigiga, kus sõnavabadus, ühinemisvabadus on piiratud, piinamisjuhtumid on igapäevased, karistused on liigsed. Hiina, Iraan, Äh, on riigid, kus rakendatakse surma nuhtlust äh, üle kolmesaja inimese on äh, surmanuhtluse läbi oma eluga hüvasti jätnud. ja inimõiguste allasurumine ei ole juhuslik, vaid lausa korrapärane ja strateegiliselt planeeritud. proua de Kaiser suur tänu, lugupeetud juhataja. tegemist on riigiga, kus on äh, suured kunstnikud, kus on äh, sügav kultuurielu äh, ja Ahmadinejani režiimil ei ole kunagi õnnestunud seda kultuuri alla suruda ja seda me tahtsimegi näidata teile nendega kandidaatidega, ähm, filmirežissöör Jafar Panahi Äh, on üheks tunnistajaks, tunnistuseks sellest, tema esimene mängufilm Valge õhupall sai rahvusvahelise tunnustuse osaliseks, aga paar sõna ka Jafar Panahi kohta ja ta, ta teeb äh, mitte poliitilisi filme, vaid, vaid sotsiaalsest realismist lähtuvaid filme. Äh, filme, mis annavad talle võimaluse ennast väljendada äh, ja väljendada oma seisukohti äh, seoses riigipoolse äh, sõnavabaduse mahasurumisega. ta on filmirežissöör, stsenarist, stsenarist ja ta on olnud ka progressiivsete filmi Tegijate Ühingu üks äh, eestvedajaid äh, ja on äh, oma tegevust jätkanud, hoolimata sellest, et tema filmi tegemine talle keelati. ta on saanud auhindasid Cannes'is, Berliinis ja tema film, viimane film näitab, kui absurdne on elu Iraani ühiskonnas, kuidas naisi kiusatakse taga ja ja äh, kasutate täna ära äh, jalgpalli õhustikku ja pärast äh, tema enda tegevuse piiramist on ta uuesti teinud režiimivastaseid filme, Äh, koos oma äh, naise ja tütre ja mitme teise isikuga, seejärel ta vahistati, äh, saadeti vanglasse kahe tuhande kümnenda aasta mais, ta tingimustega vabastati, seejärel jällegi vahistati ja riigi julgeoleku ja režiimivastase tegevuse eest talle mõisteti kuueaastane vanglakaristus ja kahekümneaastane stsenaariumite kirjutamise ja filmi tegemise äh, Äh, keelt ja kah kahe tuhande üheteistkümnenda aastal äh, pärast apellatsiooni äh, kinnitati seda kohtuotsust, kuid sellegipoolest on ta kahe tuhande üheteistkümnendal aastal teinud uue filmi, mis äh, leidis inspiratsiooni Rene Magritte maalist, ähm, piltide reetlikkus ja selle nimi oli siis Cinepan film ja just nimelt seda filmirežissööri tahaksime meie siin austada. me ei tahaks äh, siin loomulikult äh, alahinnata Nõukogude režiimi süngeid, tulenevaid süngeid aastaid, aga ka meie kandidaat on see. suur tänu, teie äh, kõneaeg on nüüd läbi ja ära kasutatud, proua Mariette Šake, annan teile siiski korraks sõna veel. kallid kolleegid, on viimane aeg, et Saharovi auhind läheks Iraani kodanikele, islami vabariigi dogmad äh, on äh, kõikuma löönud äh, ja selle tulemusena on režiimi surveavaldused ja surve rahvale muutunud karmimaks, rahvas kannatab, iseäranis kannatavad naised. kahe tuhande üheksa, üheksanda aasta äh, meeleavalduste tunnustajaks olime, tunnistajateks olime me kõik, paljud pidid riigist lahkuma pärast seda ja need, äh, kes on jäänud, äh, peavad olema veelgi julgemad selleks, et inimõiguste eest võidelda. sellepärast Nasrin Sutudeh ongi ära teeninud meie Sahharovi auhinna, ta on inimõiguste eest võitlev jurist, kes on nüüd ise vangistatud. ta kaitseb inimõiguste ohvreid, meele, südametunnistuse vangi ja ta on kaitsnud ka Nobeli auhinna laureaati. vabandust, te olete oma kõne juba väga äh, suurel määral äh, ületanud äh, ja meil ei ole õigust teie, teid lasta lõpuni rääkida, mul on väga kahju, äh, aga kõiki teised kandidaadid olid ka huvitavad äh, ja meil on oma eeskirjad, nii et me ei saa teile anda rohkem teile sõna anda. proua Flotre oleks pidanud teile rohkem aega jagama, kui proua Flotre oleks teile aega jaganud, aega jätnud, siis oleksite te rohkem sõna saanud, me peame kõiki kohtlema võrdselt kandidaate tutvustades sellised on lihtsalt meie kohalikud eeskirjad. proua Flotre. me ei tööta siin mingisuguses masinas, aga me pole masinad, me oleme inimesed ja minu meelest te praegusel hetkel liiga karmikäeliselt siin nõuate eeskirjade täitmist. Madame Flotre, vous voulez conclure? On vous avait dit dès le départ que c'était très... proua Flotre, kas teie tahate lõpetada veel? meil paluti austada neid eeskirju ka täielikult. mina tahaksin siis viieteistkümne sekundi jooksul veel öelda paar sõna, me ei ole mitte kunagi Saharovi auhinna puhul äh, austanud Iraani vabaduspüüdlusi ja Iraan on tähtis piirkond, tuumarisk ja konfliktid Iisraeli sõjaväega ja nii edasi ja nii edasi äh, muudavad selle piirkonna väga oluliseks ja see on väga olu-, seda olulisem on see, et me ka selles maailma osas toetame äh, kodanikuühiskonna püüdlusi ja Iraani kodanikuühiskond on uskumatuks rikkuseks ja me peame selles maailma osas ühiskonda, riigijuhte eristamine, nii et need kaks kandidaati, mees ja naine, mõlemad iraanlased, on väga tugevad Sahharovi auhinnakandidaadid sel aastal. Merci beaucoup! suur tänu teile! ma annan nüüd äh, edasi juhatamise Šenišinile suur tänu teile. me kuulsime nüüd, kes on kandidaadid ning alustame nüüd arutelu erinevate kandidaatide kohta. loomulikult on arutelu avatud kõigile, kuid meil ei ole lõputult aega. meil on aega kõigest nelikümmend viis minutit. nii et ma pean, kontrollin rangelt kõneaega ja ma oleks väga tänulik, kui äh, piirduks kahe või maksimum kolme minutiga. kes sooviks äh, äh, sõna saada, palun? kolleeg Protasevitš, palun. suur tänu teile. nagu siin öeldi, kõik kandidaadid on meie toetust väärt. kahju, et me saaks äh, omistada äh, mitu Sahharovi auhinda. on palju selliseid riike, kus inimõigusi ei respekteerita, kus põhiõigusi ei respekteerita, kus ei ole sõnavabadust ega mõttevabadust. peab ütlema seda, et härra Bialatski on inimene, kes kogu elu on võidelnud inimõiguste eest. ta ta e, on võidelnud inimõiguste rikkumise vastu kogu elu ning e, tema e, vangistus on seotud ka kahe liikme, Euroopa liikmesriigi prokuröri veaga. ärgem unustagem, härra Bialatski on vangis Äh, Leedu ja Poola prokuröri äh, vea tõttu. kui need kaks prokuröri oleks teistmoodi käitunud, siis härra Bjalatski ei oleks praegu vannis, vangis. sellepärast ma toetan tema kandidatuuri oui,. <clears throat> suur tänu. ma arvan, et neli kandidaati viiest on äärmiselt äh, Äh, väga kvaliteetsed, mul, minu jaoks on Rwanda laste kandidatuur väga äh, küsitav, sest äh, minu meelest on see täiesti kunstlikult üles seatud, see, kuid see on isiklik arvamus, ma ütlen lihtsalt seda sellepärast, et ma seda riiki väga hästi tunnen. loomulikult ma toetan entusiastlikult Iraani kandidatuuri, minu meelest on see väga õigeaegne, õigustatud ja äh, Äh, väga sobilik praeguses rahvusvahelises kontekstis. suur tänu teile. kas keegi soovib veel sõna? jah. Uh, uh, ma ei soovinud rääkida oma kandidaadist, ma tahaksin rääkida selle auhinna iseloomust. see ei eh, ole loodud selleks, et Euroopa Liidu välispoliitikat eh, are-, ajada, selleks on meil teisi võimalusi. sellel äh, auhinnal on kõrged moraalsed väärtused ja see puudutab inim, inimkonnas tähtsamaid väärtusi. see ei ole märtritele kannatuste eest, muidu me peaks miljoneid selliseid auhinda välja andma. ma, kolmas märkus veel tegu on sellise auhinnaga, mis, kus ei tohiks lugeda fraktsiooniline kuuluvus, see peaks näitama meie tundeid ja mõtteid, seda, mida me arvame kõige kõrgematest inimlikest ja euroopalikest väärtustest. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna saada? ei soovi. suur tänu teile siis. suur tänu kõigile neile, kes kandidaadid üles seadsid. suur tänu kõigile neile, kes arutelus osalesid ja kes ühte kandidaatidest toetasid. see ei ole sugugi mitte rutiinne tegevus siin, vaid see on suurepärane võimalus tutvuda kandidaatidega Sahharovi auhinnale ning äh, see näitab, kui oluline on sõnavabadus, mis paljudes riikides on langenud äh, löögi alla viimastel kuudel. sõnavabadus on põhiõigus mida peaks äh, iga ühiskond oma liikmetele omistama. Äh, Cogito ergo sum, mõtlen sellepärast, et olen, nii et kui me midagi mõtleme, siis meil peaks olema võimalik seda ka öelda. kui me ei anna inimestele võimalusele oma mõtteid ja ideid teistega jagada, kui me sunnime neid äh, vägisi uskuma ametlikku ideoloogiat, sellega ära ühe põhilise inimõigusi, õiguse suur tänu teile eh, võimalusest rääkida neist, kes eh, oma sõnavabadust vabalt kasutada soovivad. kõik need kandidaadid eh, väärivad meie austust ja tunnustust. nüüd, mis on meie järgmised sammud? nüüd me valime välja kolm lõppkandidaati, see toimub üheksandal oktoobril kell viisteist null null Ahveti ja TV ühiskoosolekul. esimeste konverents äh, hääletab kahekümne kuuendal oktoobril Strasbourgis. ning äh, võitja tuleb äh, Ahveti TV ja, ja õiguskomisjoni ühiskohtumisele äh, kümnendal detsembril Strasbourgis ja kolmapäeval, kaheteistkümnendal detsembril omistatakse, annetakse kätte see auhind Strasbourgi täiskogul ning Euroopa Parlamendi sekretäriaat teeb eh, kogu omapoolse töö selle nimel. suur tänu, kohtumine on lõppenud.